kui poliitilisel tasandil. lisaks eh, tuleb arvestada ka, milline mõju saab olema liikmesriikidele. tänan, härra volinik. meie kolleeg Maria Jean Marinesco tööstuse energeetikakomisjonist, palun